ma toetab teie sõnu täielikult, ma arvan, et mingisuguseid uusi tõkkeid nende kandidaatide valituks osutumisel ei ole. suur tänu! käesolevaga on <clears throat> see päevakorrapunkt ammendatud ja järgneb ühine arutelu teemal banaanid, kõigepealt äh, proua Borsani soovitus banaanikaubanduse kokkulepete kohta järgmisena proua Balsani raport nõukogu määruse kohta, mis puudutab banaanide tariifimäärasid ja siis on meil ka suuliselt vastatav äh, küsimus äh, banaanikaubanduse kokkulepete kohta. proua Valsani raportöörina ja rahvusvahelise kaubanduskomisjoni esindajana saab äh, sõna arutelu alguses ja lõpus, alguses kuueks minutiks, palun. tänan, proua president, austatud äh, kolleegid. Euroopa Parlament peab ütlema oma arvamuse välja kokkulepete kohta, mis on allkirjastatud Ameerika Ühendriikide ja üheteistkümne Ladina-Ameerika riigiga. Nende lepingutega lõpeb üks äh, pikaajaline läbirääkimiste protsess. Euroopa Liidu peale kaevati WTO-s. tegemist on väga tundliku teemaga ehk siis mittediskrimineerimisega rahvusvahelises kaubanduses Euroopa Liit olevat äh, banaanide importimisel mitte kinni pidanud äh, diskrimineerimisvastasest põhimõttest, kuna eelistati AKV riike. Nendel oli võimalus tollivabalt saata oma kaupa Euroopa Liitu erinevalt äh, teistest äh, riikidest, kes äh, pidid maksma tariifi sada seitsekümmend kuus eurot tonnilt. praegu sõlmitud kokkulepetega antakse AKV riikidele endiselt võimalus tariifi vabalt äh, oma kaupu Euroopa Liitu eksportida ja teised äh, riigid saavad äh, eksportida banaane Euroopa Liitu niimoodi, et tariife vähendatakse aastaks kaks tuhat viisteist saja neljateistkümne euroni tonnilt on väga oluline, et äh, Euroopa Liit täidab oma kohustusi, mis ta on omale WTO raames võtnud, niimoodi taastatakse ka institutsionaalne usaldusväärsus. lisaks sellele kaitstakse endiselt AKV riikide huvisid. Nendele riikidele pakutakse ka lisatoetusi, mis on lepingus kirjas. Need riigid saavad äh, investeerida oma tootmise mitmekesistamisesse ja tugevdada oma majandust toetuseks eraldatakse sada üheksakümmend miljonit eurot kuni aastani kaks tuhat kolmteist. seda esialgu. minu arvates on see kokkulepe, mis nüüd saavutati, väga positiivne, mitte ainult sellepärast, et äh, lõpeb äh, see protsess, mis algas Euroopa Liidu peale kaebamisega, vaid ka sellepärast, et äh, kaitstakse AKV riikide ja äärepoolseimates piirkondades olevate riikide huvisid sellest lähtuvalt äh, teen ma ettepaneku, et Euroopa Parlament äh, peaks hääletama kokkulepete poolt. nõukogu ja komisjon peaksid aga kiiresti läbi viima kokkulepete hindamise selles osas, milline saab olema lepingute mõju aastani kaks tuhat kakskümmend äh, AKV riikidele ja äärepoolsemates piirkondades olevatele tootjatele. hindamised tuleks läbi viia enne, kui rakenduvad äh, kaasnevad finantsmeetmed, mis on suunatud just eelkõige AKV riikidele. komisjon ja nõukogu peaksid äh, võtma endale kohustuse kontrollida meetmete tõhusust enne programmi lõpptähtaega ja vahendeid tuleks jagada vastavalt äh, riikide vajadustele. me ei tohiks neid äh, AKV riike üksi jätta ja oluline on pehmendada võimalikke negatiivseid mõjusid, mida kokkulepped endaga võivad kaasa tuua. hindade korrigeerimine ja konkurentsi tugevnemine banaaniturul mõjutavad neid kindlasti. hetkel on aga olukord selline, et on lahendatud väga keeruline küsimus ja samas on suudetud kaitsta kõige nõrgemate riikide õigusi, millele ka INTA komisjon alati tähelepanu juhtis. oluline on, et meil oleks jätkusuutlik lahendus, mis hõlmaks äh, toetavaid meetmeid ja samuti nõukogu ja komisjoni poolset kontrolli. seda selleks, et äh, võimaluse korral tugevdada või jätkata toetusmeetmetega. ja nüüd äh, proua žürii nõukogu nimel, palun. Eh, signora president, honorevole membri, honorevole eh, eh, suur tänu, austatud president, austatud parlamendisaadikud, austatud proua raportöör Balsani, palju tänu, et andsite mulle võimaluse, andsite võimaluse eesistujale võtta sõna nii olulisel teemal, mis on seotud rahvusvahelise kaubandusega ja mis on samuti seotud ka arengukoostöö ja solidaarsusega. mul on väga hea meel äh, vastata härra Moreira, ähm, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehe äh, küsimusele ning äh, vastata ka nendele muredele, mille on tõstatud, tõstatanud proua Balzani. kui teil midagi selle vastu ei ole, ma jätkan nüüd ungari keeles. nõukogu on vägagi teadlik sellest, et banaani tootmisel on väga oluline sotsiaalne ja majanduslik tähendus banaani tootjate riikides. resolutsiooni eelnõu kutsub üles hindama eh, banaanisektori mm, ka kaasnevaid meetmeid kaheksateist kuud enne programmi lõppu. austatud parlamendisaadikud on teadlikud sellest, et mm, selline hindamine ning ka äh, täiendavad äh, ettepanekud kuuluvad komisjoni pädevusse, mitte nõukogu pädevusse, aga ma usun, et volinik peatub sellel küsimusel ning täpselt seesama puudutab ka mõju hindamist, mis on äh, välja toodud äh, suulises küsimuse, suuliselt vastatavas küsimuses. selleks, et banaanisektori kaasnevaid meetmeid ellu rakendada, on meil vaja rakendada äh, välisabiinstrumendi meetmeid ja siin nõukogu ootab Euroopa Parlamendilt konstruktiivset koostööd selleks, et vältida vajalike meetmete kasutusele võtmisega viivitamist. mis puudutab eh, banaanisektori kaasnevate meetmete ressursside kasutusele võtmist, siis nõukogu on eh, toetanud eh, määruse eelnõud seda esimesel eh, lugemisel, eh, kus on välja toodud väga selged kriteeriumid ja indikaatorid, nagu näiteks eh, banaanikaubanduse maht Euroopa Liidus, banaanitootmise tähtsus vastava AKV riigi majanduses ning võetakse arvesse ka üldist riigi arengut. mis puudutab POSEI programmi, siis komisjon on esitanud et määruse eelnõu kahekümne neljandal septembril aastal kaks tuhat kümme, mille eesmärgiks on välja töötada konkreetsed põllumajanduslikud meetmed Euroopa Liidu kõige äärepoolsematele piirkondadele. praegu arutatakse seda ettepanekut nõukogus ja mis puudutab eh, Peruu ja Kesk-Ameerika riikide ja Ecuadori küsimust ning eh, tariifimäärade küsimust, siis ma tahaksin rõhutada siin seda, et nõukogu ei ole veel oma arvamust langetanud ja ametlikku seisukohta ma seega esitada hetkel ei saa. praegu Euroopa Liit peab andide ühendusega läbirääkimisi selleks, et sõlmida eh, regionaalne eh, kaubanduskokkulepe, läbirääkimised peatusid kahekümne, kahe tuhande seitsmendal aastal, eh, kuna kaubanduse peatüki osas ei jõuda kokkuleppele. läbirääkimised jätkusid jaanuaris kaks tuhat üheksa Kolumbia ja Peruuga eesmärgiga eh, luua mitmepoolne vabakaubandusleping. Ecuador peatas oma osaluse juulis kaks tuhat üheksa, aga läbirääkimised jätkusid Peruu ja Kolumbiaga komisjon viis läbirääkimised lõpule nende kahe riigiga, Peruu ja Kolumbiaga esimesel märtsil kaks tuhat kümme, teised andide ühenduse liikmed, sealhulgas Ecuador, omavad õigust liituda lepinguga ning Ecuador on ka näidanud üles soovi läbirääkimistega jätkata. komisjon tervitab seda, kui läbirääkimised jätkuvad, siis kohustuste ja ambitsioonide tase mm, turgudel peab võtma arvesse ambits-, ambitsioonide ja mm, ja endale võetud ülesannete taset, mille on endale võtnud äh, Peruu ja Kolumbia. seega palun austatud Euroopa Parlamendi liikmetel anda oma toetust nendele kokkulepetele ning äh, hääletada selle poolt, et äh, banaani tariifimäärade määrus tühistataks. suur tänu, proua Jüri nüüd äh, saab äh, komisjoni nimel sõna volinik Tšološ, palun. Merci, madame la president, madame la ministre, madame Balzani. suur tänu, president, minister, proua Balzani, daamid ja härrad. mul on väga hea meel ära märkida, et komisjoni banaanialase ettepaneku peamiseid aspekte proua Balsani raportöörina toetab. ta tegi väga suurepärase ettekande läbirääkimiste taustast ja kokkuleppe sõlmimisest. komisjon toetab täielikult raportööri soovitust toetada Genfi banaanilepingut see on väga oluline, proua Balsani tõi välja ka väga selgelt selle põhjused. ma tahaksin ära märkida, et need kokkulepped toovad lõpuks rahu majja väga keerulises valdkonnas ja saadakse edasi minna ka Doha läbirääkimistega ning saabub ka selgus Euroopa banaaniturgudele ja seda aastateks. nüüd vastaksin ma raportööri ja parlamendisaadikute suulise ja kirjaliku küsimuse peamisele, peamistele aspektidele. kõigepealt toetus Euroopa Liidu tootjatele, ma tean küll banaanitootjate see, seda, kui olulist sotsiaal- ja majanduslikku rolli mängivad eriti äärepoolsemates piirkondades banaanitootjad Euroopa Liidus. banaani tootmine on nendes piirkondades väga tähtis. mille kahe tuhande, kahe tuhande kümnenda aasta septembris selgitas juba komisjon POSEI dokumendi äh, all, et et neid aspekte on arvesse võetud juba kahe tuhande kuuenda aasta banaaniturgude reformi ajal. suurenenud liber-, liberaliseerimise turgudel toetatakse banaanisektorit järjest rohkem, sest me võtsime arvesse ka mõjuhinnangut ning mõistsime, et tollitariifid vähenevad ning on vaja tegutseda. komisjon on vägagi valmis jälgima nende kokkulepete mõjusid turgudele ning oleme valmis leevendama nende kokkulepete mõju. nüüd mis puudutab selle sektori banaanitootjaid läbi tootmis, äh, terve tootmisahela, siis tuleb mainida, et see küsimus ei puuduta ainult banaanitootjaid kui selliseid, vaid tervet toiduainete sektorit. sellel on väga suur lisandväärtus tervele toiduainete sektorile. ÜPP reformi käigus esitab komisjon oma ettepanekud tugevdamaks tootjaorganisatsioone, suurendamaks nende rolli tarneahela jooksul, et tugevneks nende öö, läbirääkimiste positsioon, me oleme tööle pannud kõrgetasemelise toiduainetes ja loomasöödas sektori töögrupi neli volinikku on ka kaasatud sellesse töögruppi. selle kõrgetasemel töögrupi tööd juhib oma teekaart ning komisjon kavatseb järgnevatel kuudel ja aastatel välja tulla oma ettepanekutega, leidmaks vastused, leidmaks lahendused äh, läbipaistvuse äh, ja terve tarneahela tugeva, äh, tugevdamise jaoks. terve banaanisektor teeb samuti omad ettepanekud. nüüd finantsressursid äh, banaanisektoriga äh, kaasnevate meetmete jaoks AKV-de riikide puhul. määruse projekt, mille kahekümne esimesel oktoobril Euroopa Parlament ka heaks kirjutas, heaks kiitis, see projekt toob välja kriteeriumid rahastamise jaoks niisiis, need kriteeriumid, mida te palusite, on juba kirja pandud selles määruses. komisjon teeb selles valdkonnas ka parlamendiga tihedalt koostööd, meie koostöö on olnud öö, sujuv, me oleme jõudnud mitmetele kom-, mitmetele kompromissidele. määruse projekt toetuse andmiseks AKV riikidele, riikidele kiideti parlamendi poolt heaks, seal kiideti heaks rahaeraldused mitmetele riikidele. ja nagu te ise palusite, öeldakse seal ka, et tuleb läbi viia mõjuhinnang nendele riikidele poolteist aastat pärast programmi lõppu. me peame teadma, kas meie meetmed liiguvad õiges suunas või tuleb astuda lisasamme. nüüd mõjuhinnang mõju banaanitootjatele vaesemates riikides ja Euroopa Liidu äärepoolsemates riikkon- ri,, piirkondades kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. ma olen valmis selle uuringuga läbi viima, aga mõelgem selle uuringu üleulatuse, selle uuringu ulatuse peale. väga suur hulk riike kasvatab banaane see uuring saab olema väga kompleksne, selle korraldamine on väga keeruline, aga ma olen valmis seda tööd tegema, kui vaja peaks olema. ning ma olen valmis edastama teile ka komisjoni olemasolevaid uuringuid ja raporteid ning me kavatseme ka BAM-i alase mõjuhinnangu poolteist aastat enne programmi lõppu teile edastada. nüüd mõju Ladina-Ameerika riikidele, eriti Ecuadorile. Te teate väga hästi, et meil on vabakaubandusleping Kolumbia, Peruu ja teiste Ladina-Ameerika, Kesk-Ameerika riikidega on tehniliselt juba ühele poole saanud. Peruga läbirääkimistel jooksul kutsuti ühinema ka teisi andide riike, nagu näiteks Ecuadori. komisjon ja Ecuadori esindajad vaatavad praegu, uurivad praegu, kuidas oleks võimalik läbirääkimisi ka nendega jätkata. nii palju minu esialgsetest kommentaaridest, ma tean, et ma lobisesin nüüd päris kaua aega, aga ma soovisin vastata te, teie küsimustele. suur tänu! tänan, härra volinik! nüüd äh, Arengukomisjoni nimel äh, härra Göörens, kolm minutit. aitäh, proua president! rahvusvahelise õiguse üheks piiranguks on diskrimineerimise keelamine teoorias seda vaidlustada ei saa, aga praktikas on olukord natukene erinev. AKV riigid ei maksa eh, tolli banaanide impordile Euroopa Liitu. see on lihtsalt fakt, mitte AKV riigid on maksnud sada seitsekümmend kuus eurot eh, tonni eest ja nüüd väheneb see toll saja neljateistkümnele eurole tonnilt ning see muudab olukorda konkurentsi osas. AKV riikidel oli varem kõrgem kaitse ja nüüd see väheneb. Euroopa Liit on, komisjon on Euroopa Liidu nimel pidanud läbirääkimisi selle lepingu osas ja nüüd on tekkinud minul küsimus, kas komisjon oleks võinud selle küsimusega toime tulla natukene erinevalt. vastus on ei, kui ta oleks teinud teistmoodi, kui ta oleks teistmoodi käitunud, kui ta oleks keeldunud läbirääkimistest, siis oleks on see küsimus lahendatud WTO vaekogus ja ilmselt oleks tulemus olnud hoopis teistsugune kui see tulemus, mille me saavutasime läbirääkimiste käigus, mida me täna siin arutame. see ei tähenda seda, et, et kõik on hea, mis lõpeb hästi, aga ka minul on äh, raport, äh, mida ma tahaksin homme teisel lugemisel kommenteerida. Äh, kõigepealt eelarvet on tugevalt banaanisektori jaoks suurendatud, seda ütles ka volinik, mul on väga hea meel selle üle ja Marja Desanees esitas samuti küsimuse, kes on väga mures selle uue olukorra pärast, millega seisavad silmitsi banaanitootjad Ülemeremaa ähm, departamangudes ja ähm, kõige äärepoolsematel aladel. ja veel üks küsimus, ähm, mida me jagame Arengukomisjonis, on see, et kas see sada neliteist eurot tonni eest, äh, kas see on äh, lõpp läbi on räägitud komisjoni poolt ka teiste lepingute osas, on toimunud läbirääkimisi ja see tähendab seda, et tariife ilmselt alandatakse veelgi, võib-olla isegi seitsmekümne viie euro peale. seega kogu see mittediskrimineerimise põhimõte tähendab seda, et meil on vaja kaasa minna selle tariifi alanemisega, mis teeb väga suurt muret. kolmandaks, mis puudutab banaanisektori kaasnevaid meetodeid, millest ma üksikasjalikult hakkan homme hommikul rääkima, siis ma usun, et parlament on siin olnud edukas ja ma tahaksin tänada volinikku selle eest, et eh, et te olete võtnud arvesse parlamendi poolt välja pakutud uuenduslikke mõtteid, näiteks mõjude hinnang kaheksateist aastat enne programmi lõppemist, mis tähendab seda, et meil on võimalus juba vaadata kaugemale aastast kaks tuhat neliteist, kolmteistest aastal kaks tuhat kolmteist Ehm, probleemid ju ei lõpe. nüüd kõnelejad fraktsioonide nimel, kõigepealt äh, Rahvapartei nimel proua Andrikiene kaheks minutiks. On behalf of the EPP group tänan, proua president, Rahvapartei nimel kutsun ma üles parlamenti toetama seda väga olulist kokkulepet, see edendab äh, Doha vooru läbirääkimisi ja parandab meie kahepoolseid äh, suhteid Mercosuri riikidega. me tervitame rahvusvahelise banaanikaubanduse liberaliseerimist lähtuvalt äh, WTO kokkulepetest ja kahepoolsetest kokkulepetest Kesk-Ameerika ja Andide Liidu riikidega ja tulevikus võib-olla ka Mercosuriga raportööri äh, töö on olnud äh, väga tasakaalustatud, me oleme võtnud äh, arvesse AKV riikide tootjate huve ja ka Euroopa Liidu tootjate huve. liikudes suurema liberaliseerimise poole, tuleb tagada, et me ei äh, kaota ära tootmist äh, saartel äh, nagu äh, Kanaari saared, Guadalupe, Martinique ja Assoorid, kus see tootmine on olnud traditsiooniline. tähtis on toetada kohalikke Euroopa Liidu tootjaid ja kui vaja, siis tuleks võtta ka lisasamme, tagamaks, et äh, paralleelselt äh, liberaliseerimisele banaanikaubandusvaldkonnas suudavad ka Euroopa Liidu tootjad turule jääda. ja meil tuleb jätkata finantsteemalisi arutelusid järgmise finantsperspektiivi üle rääkides. suur tänu, proua Andrik Jeene, nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel on meil siin nimekirjas härra äh,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 mõiste riigi kohta, kus äh, valitsevad äh, olud, ähm, kus võib äh, kergesti toimuda riigipööre, inimeste õigusi ei aktsepteerita seal on tihtipeale töötingimused katastroofilised, metsi raiutakse maha ja kasutatakse taimekaitsevahendeid, mis on Euroopa Liidus keelatud. ja kõike seda kasutavad ära hargmaised äh, ettevõtted, edendatakse monokultuuride viljelemist, olgugi et banaanisorte on tegelikult äh, väga erinevaid. AKV riikide toetamine on ääretult oluline. meil äh, tuleb äh, takistada vaestes riikides olukorra halvenemist Euroopa Liit on kõige suurem äh, banaanide sihtturg ja suured hargmaised ettevõtted üritavad väikesed tootjad äh, turult välja tõrjuda ja kõik enda kontrolli alla saada, me peame olema väga tähelepanelikud. komisjon peab tagama Euroopa reeglitest kinnipidamise niimoodi, et hargmaised ettevõtted ei saaks ära kasutada oma tugevat seisundit äh, turul ja et nad ei saaks äh, suruda hindu allapoole tootjate kulul. me ei tohi lubada kartelle. tänan, härra Arsenis. nüüd äh, roheliste nimel saab sõna proua Krees üheks minutiks. aitäh, alati kui me räägime banaanisektori kaubanduslepingute mm, parandamisest, siis äh, rohelised on rääkinud selliste kokkulepete vastu. Ehm, e, sellised lepingud mitte ainult ei too kaasa liberaliseerimist, vaid äh, pigem äh, tugevdavad veel suurte rahvusvaheliste ettevõtete domineerivat positsiooni turgudel, mis kontrollivad juba kaheksakümmend protsenti turgu, seega sellised lepingud on just AKV riikide kõige äärepoolsemaid piirkondade ja ka Ecuadori mm, kahjustavad lõppkokkuvõttes kahjustatakse väikseid tootjaid, seega tuleb meil radikaalselt vaadata läbi rahvusvahelise kaubanduse reeglid, et oleks võimalik kaitsta toidu suveräänsust ja tagada toidu kättesaadavus kõigile. Ehm, finantsmeetmed toetamaks AKV tootjaid, mille on välja pakkunud komisjon, ei ole piisavad mm, komi-, komisjon ei ole läbi viinud ka mõjuhinnangut eh, nende kokkulepete mõju kohta. lisaks sellele mõjuhinnangule tuleb välja töötatud meetmed selleks, et jätkusuutlik tootmine tagada. nüüd äh, QNGL fraktsiooni nimel härra Oro pooleteiseks minutiks. Äh, aitäh, president. austatud president mina ei leia, et need lepingud on positiivne samm, tegelikult me näeme ju seda, et väikesed banaanitootjad äh, AKV riikidest on võetud nende lepingute pantvangi, mis kirjutati kahe tuhande üheksandal alla Genfis ja ka Doha arenguvooru käigus. Need kokkulepped ja läbirääkimised äh, on peale sunnitud WTO poolt ja on tõsi, et väikesed tootjad AKV riikides ja kõige äärepoolsemates piirkondades äh, nende hääl mängib väga vähe, väikest rolli, neil on väga vähe mõju suurte rahvusvaheliste ettevõtete vastu, me räägime siin tõepoolest rahvusvahelistest ettevõtetest, ka Euroopa Liidu gigantidest, me oleme näinud siin äh, Eh, ka suhkruturu reformidest eh, ja nüüd banaanireformid, need on täpselt ühesugused, kus pall mängitakse suurte rahvusvaheliste turgude ja ettevõtete väravasse, kes lihtsalt hävitavad ja purustavad eh, kõige väiksemad ja õrnemad, haavatavamad riigid ja ettevõtjad. komisjoni poolt välja pakutud meetmed ei ole piisavad selleks, et vältida väikeste tootjate, banaanikasvatajate hävingut AKV riigid on ühed vaesemaid riigid maailmas ja me peame, peaksime neid aitama selleks, et saavutada seal tõelist arengut. meid on kutsutud üles ähm, toetama lepingute äh, allakirjutamist selleks, et saaks Doha arenguvooru läbirääkimised äh, lõpule viia. Mm, me peame mõtlema ka keskkonnakaitse peale, tööõiguste peale, tööstandardite peale, vee kvaliteedi peale ja ma usun, et need on palju tähtsamad sammud, millega me peame tegelema, kui see, mis me praegu siin teeme. nüüd äh, EFD fraktsiooni nimel Campbell Bannerman, poolteist minutit. proua president, see banaan on siin mm, laskemoon, sõjamoon, äh, sõjamoon ameeriklaste käes, äh, kes on nüüd võitnud Euroopa Liit Äh, võib kaotada siin üle kahesaja miljoni äh, dollari WTO-s, äh, mida ta oleks kaotanud, kaotanud tänu protektsionismile, mille on põhjustanud Euroopa Liis, Euroopa Liidus just prantslaste kolonialism, protektsionism, see, mis on toimunud, ei ole kooskõlas Euroopa Liidu reeglitega, mis toimub, tuleb küsida, et kui meil on sellised rumalad reeglid ja protektsionism, kas äh, siis tõesti on Euroopa Liit läinud, on hull või läinud hulluks? nüüd fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel kolleeg Stašin, üks minut. austatud äh, proua president juba aastakümneid on Euroopa Liidul äh, protektsionistlik äh, poliitika banaanikaubanduse osas. tariifid on pidanud äh, Lõuna-Ameerika banaanid meie turult eemal hoidma, toetatakse AKV riike, äärepoolsemaid riike. WTO on meid manitsenud juba mitu korda sel teemal, WTO võitleb rahvusvaheliste õiguste eest ja ka Euroopa Liit tavaliselt võitleb nende õiguste eest, kui just äh, teda ennast ei süüdistata. nüüd äh, Asooridel, äh, Prantsusmaa ülemere departemangudes igal pool soovitakse seda tootmist jätkata, sajad miljonid eurod aastas peaksid sinna äh, voolama, aga me peaksime lõpetama selle majandusliku mõttetuse. nüüd järgmisena saab sõna härra Mato Adroveer äh, pooleteiseks minutiks. tänan, proua president. härra Kämpel, see banaan, äh, mis teil oli, kindlasti Kanaari saartelt pärit ei ole, on väga hea, et me räägime siin banaanidest tuleb veel kord toonitada, et meil tuleb äh, kaitsta Euroopa Liidu tootjaid, ka Kanaari saarte tootjaid. Genfi kokkulepe ei ole hea uudis meie tootjatele. põllumajanduse seisukohast mitmed aspektid ei ole rahuldavad. ma tean, et ettepanek äh, Inta komisjonis sisaldab hoopis teistsuguseid äh, kriteeriume, nii et tuleb vaadata, mis on positiivne, mis on negatiivne. positiivne on see, et see aastatepikkune vaidlus WTO-ga on nüüd lõppenud ning et see valdkond äh, rahuneb maha, tulevikku vaadatakse stabiilsusega. tootjatel äärepoolseimates äh, piirkondades on äh, tõesti väga keeruline toota. meil tuleb arvestada siin äh, ka võrdluses kolmandate riikidega seda, millised on töötingimused, mõju keskkonnale, taimekaitsevahendid ja nii edasi. nüüd äh, viiakse sisse tariifi muutus saja seitsmekümne kuuelt eurolt saja neljateistkümnele ja härra volinik, kogu minu austuse juures teie vastu tuleb mul öelda, et juba varem oli ette näha, et selline tariifide vähendamine tuleb seoses Genfi kokkulepetega. aga kahe tuhande kuuendal aastal ei olnud äh, siiski võimalik äh, täpselt ette ennustada seda, et äh, tariifid vähenevad saja neljateistkümne euroni. seega meil tuleb kaasajastada ka ette nähtud kaasnevad finantsmeetmed. Need toetused olid madalad juba siis, kui nad sisse viidi meil tuleb äh, kaitsta tootjaid ja see kehtib nii parlamendi kui ka nõukogu jaoks. härra Stiile ja palun pange kõrvaklapid pähe. Te palusite sõna sinise kaardiga. Te soovisite tegelikult äh, vaba mikrofoni raames sõna, selge. sinine kaart tähendab, et te tahate teha repliiki järgmisena Catherine Styler, üks minut. Uh, suur tänu, proua president. mina räägiksin õiglaslikust kohtlemisest. on oluline toetada vaesemate piirkondade tootjaid, kuigi kakssada miljonit eurot on eraldatud Aafrika ja Kariibi mere tootjatele, siis sellest on vähe tuleb mõelda ka selle peale, kuidas suured hargmaised ettevõtted kohtlevad sealseid inimesi. see on järjestusväärne, kuidas sealseid töötajaid koheldakse, seetõttu on õiglane kaubandus väga tähtis. on vaja tagada, et ka väiketootjaid äh, õiglaselt toetatakse. banaanid on šotlaste lemmikpuuvili ja meie inimesed soovivad kindlust, et need banaanid on toodetud ka hoolsalt ja vastavalt kõige kõrgematele standarditele. me peame tagama õiglase kohtlemise tootjatele ja kui see pole kinnitust leidnud, siis ka peaksite te kaebus esitama. me peame kaitsma kõige haavatavamaid inimesi ja kõige haavatavamaid rahvaid maailmas. suur tänu, järgmisena härra Lavia, poolteist minutit president, austatud kolleegid, kahepoolsed kaubanduslepingud mängivad, on, on väga ohtlikud sageli Euroopa tootjatele, kuna tollitariifid mada-, muutuvad madalamaks. nüüd näeme me, et Ladina-Ameerikast jõuab Euroopa turgudele palju banaane. Need lepingud on aidanud lahendada aastakümneid kestnud konflikte, kuid Euroopa banaanitootjad on nüüd raskes olukorras. Ladina-Ameerika madalamad äh, tollitariifid ja tollitariifide puudumine AKV riikidele ohut-, ohustavad Euroopa tootjate konkurentsivõimet. senini on meie banaanitootjatele tagatud POSEI programmi läbi toetus aga kahe tuhande kuuendal aastal vastu võetud POSEI programm ei võta üldsegi arvesse viimaseid lepinguid, seetõttu ma kutsun nõukogu üles mõtlema ka selle vajaduse üle, et meil on vaja vastu võtta instrumendid tulemaks vastu Euroopa banaanitootjate vajadustele, parandamaks nende olukorda. samas tuleks öö, tasakaalustada ka nendest lepingutest tulenev kahju me peame üle vaatama eraldatavad ressursid igal aastal, tulemaks vastu banaanitootjatele leevendamaks probleeme, mis tulenevad turgude avanemisest. suur tänu. proua Köstinger. aastaid on kestnud äh, vaidlused Euroopa Liidu ja Lõuna-Ameerika tootjate vahel. nüüd äh, kokkulepe on lõpetanud need vaidlused, on tehtud oluline tamm, samm edasi. Euroopa Liit on tulnud Lõuna-Ameerika banaanitootjatele vastu, aga me ei tohiks äh, jätta siin oma tähelepanu alt kõrvale AKV riike. oluline on, et äh, viidaks läbi mõjude hinnangud, nii nagu Euroopa Parlament on nõudnud meil äh, tuleb loomulikult äh, pakkuda abi, aga mingisugust äh, ümberkantimist ei tohiks Euroopa Liidu eelarve raames lubada, nagu varem on tehtud. kas me räägime siin arengufondist või põllumajandusfondist, see tuleb paika panna. Euroopa Liit peab tegutsema jätkusuutlikult Äh, toetades AKV riike ja äärepoolsemaid piirkondi. ja rääkides sellest teemast, äh, tuleb mainida ka Doha läbirääkimisi. G kakskümmend soovib äh, läbirääkimiste lõpuleviimist enne kahe tuhande kaheteistkümnendat aastat, jääb üle ainult oodata, kas jõutakse ka sõnadelt tegudeni, tänan. Das Wort hat jetzt Herr Kelly für eine Minute järgmisena härra Kelly, üks minut. aitäh. paar nädalat tagasi jampsisime me mesilate, mesilastest, nüüd räägime usinalt nagu mesilased banaanidest loomulikult tulevad toetused tootajate, tootjatele kasuks, aga meil on siin ka probleeme näiteks keskkonnamõjude äh, osas ning ka Euroopa tootjate osas. seda tuleks kõike arvesse võtta. iga riigi, iga liidu peamine kohustus on eelkõige, eelkõige kaitsta omaenda kodanikke. alles pärast seda saab aidata teisi see puudutab ka antud valdkonda. ma tooksin siin ka näiteks äh, äh, Mercosuri kokkuleppe ja loomaliha tootmise äh, valdkonna, sest näiteks see kahjustab minu kodumaa lihatootjaid. seega võtkem arvesse ka enda kodanike huvisid. suur tänu, vaba mikrofon ja härra. Jera, üks minut aitäh, proua president! austatud parlamendisaadikud! ma olen juba varem siin kojas öelnud ja ma kordan ka täna seda, et kõige äärepoolsemad piirkonnad ja see piirkond, kust mina tulen, ehm, meil ei ole mitte midagi Genfi kokkuleppe vastu, me ei ole kahepoolsete kaubanduslepete vastu, mis on hiljem sõlmitud, me kõik teame, kuivõrd tähtsad need lepingud on, me teadsime, et need lepingud on ehm, täiesti vajalikud, aga nii nagu igasuguste lepingute puhul on võitjaid on, ja on kaotajaid ja praeguse lepingu puhul on kaotajaks loomulikult äärepoolsemad äh, alad, millega ma nõustuda ei, ei saa, on see, mida volinik ka täna tegi, et Ehm, et ütles seda, et kahe tuhande kuuenda aasta POSEI programm juba on arvestanud tagajärgedega, mis nüüd juhtub. samas me teame, et see, mida võeti arvesse aastal kaks tuhat kuus, oli eh, tariif sada seitsekümmend kuus eurot tonni kohti, aga, aga nüüd me räägime saja nelja ehm, teistkümnest eurost tonni kohta ja seega meil on vaja vastava kompensatsioonimehhanismi niisiis äh, nüüd äh, härra Ferreira järgmisena. palju tänu. me siin avame Euroopa Liidu ukse laialt lahti suurtele hargmaistele firmadele, mis kontrollivad juba seitsekümmend protsenti turgu ja sellel on, saavad olema väga tõsised tagajärjed Eh, nii Portugalile, mm, eh, Küprosele, Prantsusmaale ja teistele, kes kahe tuhande seitsmendal aastal eh, tootsid kuuskümmend tuhat tonni banaane Euroopa turule, neid tabab see kõik väga valusalt, seega täiesti ohtu on sattunud Euroopa paanitootjad, jättes kõrvale toetuste pool, on väga tähtis, et komisjon mõistaks lepingute mõju ja näeks ette Euroopa tootjatele toetusmeetmed, Eh, mitte määruse muutmisega ega POSEI eelarvega ei ole võimalik seda saavutada, mis kiideti hea, heaks juba aastas, aastal kaks tuhat kuus. nii et Euroopa tootjad saavad väga valusa, eh, satuvad väga valusa löögi alla. kes võtab endale vastutuse eh, tagamaks kompensatsioon kes võtab vastutusele, mitte keegi ei ole väljendanud siin mitte mingisugust muret nende tootjate suhtes suur tänu ja juhin veel kord tähelepanu sellele, et ähm, vaba mikrofoni raames teil on üks minut ainult ja ma tänan Saksa tõlke suurepärase töö eest ja kolleegid, palun ärge üritage sellesse ühte minutisse ähm, rohkem toppida kui võimalik. Teie sõnum lihtsalt ei jõua kohale. nüüd järgmisena saab sõna volinik äh, Tšiolos ja rääkige nii, et peate kinni ajast ja et teid saab ka hästi mõista. aitäh, proua president. püüan siis kohe vastata nendele küsimustele, mis kõlasid ja nendele märkustele, mis tõstatati. esiteks mainiti siin eh, konflikti lahendamise küsimust mis on äh, tõesti abiks mitmepoolse, mitmepoolsete lepingute sõlmimisel. kahepoolsete lepingutega, mille üle me pidasime äh, läbirääkimisi Ladina-Ameerika riikidega, ehm, on äh, olnud sellised, kus me oleme saanud tõesti teiselt poolel, poolelt ka vastutulemisi ja mainiti ka siin suuri hargmaiseid firmasid, et neid suuri hargmaiseid firmasid, mis mm, saavad kasu nüüd uuest lepingust ja AKV riikidele ette nähtud toetusmeetmed ei ole piisavad. loomulikult Euroopa Liit ei saa AKV riikide juhtide asemel otsuseid langetada, me oleme neile kättesaadavaks teinud finantsvahendid ja, ja seda nad võivad kasutada. ja sama puudutab ka äärepoolsemaid regioone, eriti Euroopa Liidu banaanitoot-, tootmisregioone, siin mainiti arvnäitajaid ja öeldi, et aastal kaks tuhat kuus, kui lepiti kokku POSEI rahalistes vahendites, nähti ette e, toetusmeetmed, mis võimaldab, võimaldavad e, vähendada ja, ja toime tulla tariifide vähenemisega saja seitsme kuuelt saja neljateistkümneni, seda võeti arvesse. me ei teadnud loomulikult, milline on Doha läbirääkimiste vooru tulemused, aga me võtsime arvesse seda, et tariif eh, võib eh, alaneda saja seitsmekümne kuue pealt eh, saja neljateistkümne peale, nii et me oleme juurde lisanud veel kakskümmend miljonit aasta peale selleks, et eh, toime tulla selle võimaliku mõjuga ja seetõttu POSEI rahalised vahendid aastal kaks tuhat kuus olid eh, kõrgemad kui vaja selleks, et toime tulla olukorraga, mis oli aastal kaks tuhat kuus, seda näidanud ka mõjude hinnangud. ja seetõttu ma rääkisingi kompensatsiooni küsimusest ja ütlesin, et me oleme muredega arvestanud. me oleme valmis uue analüüsi läbi viima ja arutama teiega, Poseiga ning tegema omapoolseid äh, kompensatsiooni ettepanekuid, aga väga palju kompensatsioonivajadusi on juba nii-öelda rahuldatud, seda ma võin tõendada juba läbi viidud mõjuhinnangute alusel. me oleme seda küsimust arutanud, arutanud koos liikmesriikidega ja ma, ma siin ei räägi sellest äh, nii-öelda ilma tõenditeta suvaliselt. ja mis puudutab AKV riike ja meie kõige äärepoolsemaid alasid, siis kõige rohkem kaitset vajavad kõige väiksemad tootjad. oluline on see, et POSEI rahalisi vahendate, vahendeid ka tõesti kasutataks selleks, et toetada kõige väiksemaid tootjaid, aga see ei ole alati niimoodi olnud ja see on üks asi, mida me me peame arutama, kui me vaatame läbi POSEI-süsteemi, eh, kuidas oleks võimalik tagu-, tagada see, et seda raha kasutatakse tõepoolest struktuuri ümberstruktureerimiseks. Eh, kui seda raha, mis on tehtud kättesaadavaks POSEI raames ja muude kompensatsioonimehhanismide raames, kui seda tõesti kasutatakse selleks, et eh, restruktureerida, siis ilmselt on võimalik leida ka lahendus väiketootjatele tulevastel aastatel tulevastel aastatel, seega tuleb mõelda selle peale, kuidas oleks leida, võimalik leida lahendusi, tagamaks POSEI rahade paremat kasutamist tulevikus. Euh, ja tahaksin vastata ka härra Campbellile, kes tuli välja omapoolse seisukohaga. ma ütleksin, et kõige äärepoolsemate alade tootjad on samuti Euroopa kodanikud, Euroopa maksumaksjad ja on ju täiesti loomulik, et me neid toetame ja seetõttu on need meetmed õigustatud ja mis puudutab seda banaani, mida te siin näitasite, kui see ei vasta reeg-, ei oleks vastanud reeglitele, mis on kehtestatud, siis te ei oleks saanud seda poest osta. kui te tahate meie poes müüa banaane, siis need banaanid peavad vastama Euroopa standarditele. muidu te poodidesse ei jõua. ja ma usun, et ma ju vastasin nüüd kõikidele olulisematele küsimustele ja kokkuvõtteks tahaksin öelda seda, et kui eh, küsimuse all on posei, siis ma olen alati avatud ja valmis vaatama läbi meie käsutuses olevad arvnäitajad ja mõtlema selle peale, kas olemasolevad kompensatsioonivahendid on piisavad või on vaja täiendavaid kompensatsioonimeetmeid selleks, et pakkuda täiendavat toetust, aga nii, nagu raporteer meile ütles, tegemist on lepinguga, mis tõepoolest aitab meid äh, nii mitkel, mitmelgi moel ja, ja aitab ka konfliktist, pikast konfliktist üle saada. prokuröri nõukogu nimel, palun. suur tänu, president, proua raportöör, daamid ja härrad, auväärsed sa-, saadikud, härra volinik, ma tänaksin volinikku selle eest, et ta vastas mitmetele küsi-, küsimustele ja murepunktidele ma tuleksin isegi mõningate küsimuste juurde tagasi, mille te tõstatasite. siin räägiti näiteks AKV riikidest, uus kompensatsioonimehhanism, BAM programm on just mõeldud neile, sinna on eraldatud sada üheksakümmend miljonit eurot igal aastal sest järk-järguline tariifide vähendamine paneb need AKV riigid surve alla. mis juhtub siis, kui tariifid langevad veelgi, kui liberaliseerimine jätkub? me räägime siin Genfi kokkuleppest praegu nõukogul ja parlamendil on mõlemal oma sõna öelda näiteks andide riikidega sõlmitavate uute kokkulepete asjus, kas või banaanide vabakaubandusalal. daamid ja härrad, minu arvates lõpetame me siin nüüd viieteist aast-, viisteist aastat kestnud kaubandussõja ja see leping tugevdab Euroopa Liidu positsiooni WTO sees ja Doha läbirääkimiste voorus. Te tõite siin välja ka mõned teised mured, solidaarsus vaesemate riikidega, me peame ka nende peale mõtlema. aga see banaanikaubanduse kokkulepe ja määruse muutmine on samuti tähtsad. seetõttu õhutan ma teid hääletama selle kokkuleppe poolt, suur tänu. suur tänu. veel kord nüüd äh, raporti koostaja proua Balsani. Grazie, president, cari kolleegi. Mm, sembra... suur tänu, proua president, austatud kolleegid. mulle jäi mulje, et see arutelu oli väga huvitav, siin mainiti muresid ja küsimusi, mis juba tõstatati ka komisjonis. tahan veel kord toonitada seda, mis on minu arvates oluline aga mis mõnikord unustatakse ära. Need äh, kokkulepped tulenevad äh, sellest, millised on Euroopa Liidu kohustused WTO liikmena. me ei tohi seda ära unustada. tegemist on kokkulepetega, mille abil Euroopa Liit äh, soovib lahendada tõsise probleemi väga oluliste riikidega meile heideti ette mittediskrimineerimispõhimõtte rikkumist ja me saame käesolevaga taastada oma hea maine WTO-s. Need äh, kokkulepped lahendavad äh, konfliktid äh, valdkonnas, mis mõjutab ka mitmeid teisi valdkondi nüüd meil saab siin olema uus tasakaal ja ma juhtisin ka oma raportis tähelepanu sellele, et ähm, erikohtlemise osaliseks saavad riigid, kelle majandus on väga tundlik, on ette nähtud ähm, kaasnevad meetmed ja nende hindamine. mul on hea meel selle üle, et nii nõukogu kui ka komisjon toonitasid veel kord äh, meie kohustusi. oluline on hinnata olukorda jooksvalt ja võtta tarvitusele lisameetmeid, kui vajalik. mainiti ka POSEI äh, programmi tuleb kindlasti äh, vaadata, kas äh, on siin vastuolusid äh, vahendite ja vajaduste vahel äärepoolsemates piirkondades. me kindlasti jälgime ka tulevikus kokkulepete mõju. mind rõõmustab väga see, et me püüdleme toidutarneahela läbipaistvuse poole. üheks aspektiks on tootjad või tootmine, aga teisalt tuleb tähelepanu pöörata ka tarneahelale. meil on vaja rohkem läbipaistvust toiduainetööstuses ja kindlasti tuleb äh, arvestada siin äh, edasi müüjate tegevust ja lõplikku mõju tarbijate hindadele. kõigepealt tuleb analüüsida olemasolevat olukorda, mis on nüüd tekkinud, jõudes kokkuleppele USA ja Ladina-Ameerika riikidega Need kokkulepped väärivad teie toetust, sellepärast et äh, nende kokkulepetega me saame võimaluse võtta vahendeid äh, banaanituru toetuseks ja samuti on meil võimalik tarbijate huvides tagada suuremat läbipaistvust banaanikaubanduses. me kaitseme ka Euroopa tarbijaid meil on vaja kindlasti äh, lõpetada konfliktid WTO-s, mis äh, puudutavad Euroopa Liitu üheosalisena. suur tänu, arutelu on lõppenud, äh, meil on üks resolutsiooni ettepanek, hääletus toimub homme